mälestisi, mälestas ka neid. välja on jagatud äh, eelmiste istungite protokollid kahekümne teine, kahekümne kolmas juuni ja kahekümne kaheksas juuni. kui äh, korrektuure ei soovita esitada, siis on need vastu võetud ja palun eh, una mozione d'ordine perché come lei ha ricordato mul on protseduuriline küsimus nagu te ütlesite leidsid aset kohutavad terrorirünnakud ja kuna mina olen itaallanna siis ma tahaksin väljendada kaastunnet Bangladeshi ohvritele, nende omakstetele ja Rahvapartei soovib muuta päevakorda kommuniste küsimuste rubriigis. aga me siiski mm, otsustasime, et me ei esita seda Eh, muudatusettepanekud päevakorda, aga eh, meiegi pidasime koos teistega leinaminutit ja jagame kaastunnet ohvrite perekondadele. suur tänu, proua Gardini suur tänu, et te viitasite ohvritele, kes on pärit äh, teie riigist, te rääkisite kõikide Itaalia kolleegide nimel ja kõikide parlamendiliikmete nimel. me avaldame erilist kaastunnet äh, itaallastest hukkunutele. die zuständigen polnischen pädevad äh, Poola ja Portugali ametkonnad on mulle teada andnud, et äh, proua Ursula Krupa ja härra Manuel Antonio dos Santos on äh, valitud ametisse, proua Krupa hakkab asendama kahekümne neljandast juunist kaks tuhat kuusteist härra Jaanus Wojciechowskit ja härra Santos kahekümne kaheksandast juunist proua Elisa Ferreirat, ma tervitan kolleege ja tuletan meelde, et äh, nimetatud kolleegid saavad vastavalt kodukorras sätestatud tingimustel osaleda